Buenas tardes, kolleegad. tere päevast, kolleegid, daamid ja härrad. tere tulemast, on algus alustada. alustame esimeste konverentsiga, mis on avatud kõigile saadikutele. tervitan president Van Rompuyd, kes on nõukogu president ning Euroopa Komisjoni presidenti härra Barrosot. tänane kohtumine on eriti oluline, sellepärast et meile antakse ülevaade ülemkogust, mis toimus kahekümne teisel mail. kõigepealt loomulikult anname sõna härra Van Rompuyle, kes on nõukogu president, et ta annaks meile ülevaate toimunud sündmustest. aitäh, härra äh, parlamendi asepresident, lugupeetud parlamendisaadikud, möödunud nädalane ülemkogu oli lühikene, aga tõhus meil oli võimalus pühendada aega sellele, et panna paika Euroopa Liidu prioriteedid energeetika vallas. samuti andsime uused, uue tõuke nendele teemadele, mis on pikka aega olnud plokk, blokeeritud, näiteks teemad, mis on seotud maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimisega. tegemist oli erineva istungiga varasematest, kus me põhiliselt tegelesime kriisidega toimetulemisega me võime äh, julgusega tulevikku vaadata, väga palju tuleb loomulikult veel ära teha, aga me oleme õigel teel. aga kõigepealt räägime siis energeetikast, sellest, kuidas see mõjutab meie tarbijaid ja meie majandust viimane energiateemaline eh, tippkohtumine toimus veebruaris kaks tuhat üksteist, sellest ajast saadik on tehtud väga suuri edusamme, liikmesriigid on astunud täiendavaid samme energia siseturu väljatöötamise suunas ning koos nõukoguga on parlament vastu võtnud energiatõhususe direktiivi, mis aitab meil saavutada oma eesmärki energiatõhusus kaks, parandada energiatõhusust kahekümne protsendi võrra aastast kaks tuhat kakskümmend samas veebruarist kaks tuhat üksteist on maailm muutunud, nagu üks riigijuht ütles, me oleme praegu eh, kesk, keset ülemaailmset eh, energiarevolutsiooni me vaatame, mis toimub teisel pool Atlandi ookeani ja tõesti, sealsed sündmused tõendavad seda. samuti toimub tormijooks ressursside peale, mis eh, energiahinnad üles ajab. varsti on Euroopa ainus manner, mis sõltub sissetoodavast energiast see ei ole eriti mugav olukord. ei meie majapidamistele, kes kannatavad kõrgete energiahindade läbi ja seetõttu eh, pöörasimegi me oma tippkohtumisel väga palju tähelepanu just nimelt tarbijatele ja samuti on olukord raske meie tööstusettevõtetele, kellel on raske konkureerida välismaiste ettevõtetega, sest nemad tihtipeale maksavad elektri eest kaks korda vähem. kui me tahame, et tööstusettevõtted äh, ja tootmine Euroopas jätkuks, on äh, energeetikapoliitika väga oluline. meie Euroopas äh, oleme ka aru saanud, et meie võime olukorda muuta on suhteliselt väike Äh, selline seisukoht leidis kajastamist ka äh, ülemkogu järelduses, me leidsime, et me vajame ühist lähenemist ja mitte kahtekümmet seitset eraldi lähenemist ja see ühine lähenemine peaks keskenduma järgmistele punktidele. kõigepealt energiatõhusus. ma juba ütlesin, et on vastu võetud energiatõhususe direktiiv ning see direktiiv andis äh, arengutele hoogu. nüüd on kõige olulisem see direktiiv ka ellu rakendada kõige äh, puhtam ja odavam energia on see energia, mida me ei tarbi. teiseks on väga oluline tõelise Euroopa energia ühes, ühisturu väljatöötamine. meil on vaja selles valdkonnas väga kiireid edusamme äh, selleks, et me tõesti saavutaksime need tähtajad, mis meil on seatud, need aastad kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, mitmed äh, riigijuhid rõhutasid, et väga oluline on paremini ühendada meie energeetika infrastruktuuri ja ka see soovitus on leidnud meie järeldustes kajastamist ning kolmandaks prioriteediks on investeeringud. meil on vaja vähemalt üks pilja-, triljon eurot aastast kaks tuhat kakskümmend infrastruktuuri ja samuti teadusuuringutesse. Euroopa ühendamise rahastu on loomulikult väga oluline. seetõttu on meil vaja seetõttu on meil vaja kiiresti saavutada kokkulepe finantsraamistiku osas aga väga suur osa investeeringutest peab tulema erasektorist. selleks, et kulutada torujuhtmetesse, peab investorid, peab investor aga teadma, kuhu Euroopa Liit kavatseb välja jõuda oma energeetikapoliitikaga kümne, kahekümne aasta pärast. nii et, et meil on vaja ette ennustatavat energiapoliitikat. planeerimine on loomulikult väga oluline, aga see on ka väga delikaatne valdkond, nagu me näeme aprillikuisest hääletusest Euroopa Parlamendis äh, Äh, raamist, äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta äh, osas, raamistiku osas on kõnelused käimas, me tugineme rohelisele raamatule. aasta lõpuks esitab Euroopa Komisjon juba konkreetsemad ettepanekud, pärast mida siis nõukogu tuleb selle teema juurde tagasi märtsikuus kaks tuhat neliteist. vahepeal on äärmiselt oluline, et ettevalmistustööd jätkuvad. neljas prioriteet ja see on meie viimane prioriteet me peame mitmekesistama oma energiaallikaid. liikmesriigid, mis on suutnud vähendada oma sõltuvust ühest tarnijast või ühest tarneteest, näevad, kuivõrd kasulik selline mitmekesistamine on. väljakutsed on väga selged. Euroopa peab oma energiapotentsiaali täiel määral ära kasutama, me peame kasutama taastuvenergiaallikaid, see on muide ka väga hea töökohtade loomise allikas ja samuti eh, peame kasutama arukalt ja jätkusuutlikult kõiki teisi allikaid, nii traditsioonilisi kui mittetraditsioonilisi. Eh, siin eh, võiks mainida ka kildagaasi kasutamist, mis võiks olla mõnede liikmesriikide energiakombinatsiooni osaks komisjon hindab seda võimalust ka tulevikus, me oleme Äh, selgelt aluslepingutes välja öelnud, et iga riik ise paneb paika oma energiakombinatsiooni. minu arvates on väga oluline, et me ühiselt leppisime nende nelja prioriteedi osas kokku. nüüd on väga kiiresti vaja need otsused ka ellu viia ning seetõttu oma järeldustes rõhutame me, et on vaja paremat koordineerimist ning juba eelnevalt Äh, on vaja, et suured riigi tasandil langetad, äh, kui langetatakse riigi tasandil otsuseid, siis tuleb arvestada, kuidas need mõjutavad ka teisi riike, nii et ma loodan, et need prioriteedid, mis me paika panime, peatselt ka tegudeks saavad. me palusime komisjoni, et komisjon äh, analüüsiks aasta lõpuks energiahindu ja seda, kuidas need majapidamisi mõjutavad. nii et, et me saaksime kasutada neid andmeid ka teistel temaatilistel kohtumistel, millest Äh, kus me käsitleme näiteks konkurentsivõimet äh, ja konkurentsipoliitikat ja juba detsembrikuus tuleme energiapoliitika juurde tagasi, hoolitsemaks selle eest, et me tõesti oleme need suunised ellu rakendanud. samuti keskendusime selle ülem, selle ülemkogule maksudest kõrvalehiilimisele ja maksupettustele. tegemist ei olnud uue teemaga ja kindlasti on tegemist väga delikaatse teemaga, kus edusammude saavutamine on raske. siiski see ülemkogu oli erinev, miks? Äh, me olime äh, võib-olla saanud uut hoogu nendest skandaalidest, mis erinevates riikides olid aset leidnud ja praegu on vaja eelarveid konsolideerida, kui äh, tuleb rangetada selliseid raskeid otsuseid, siis maksupettused, äh, maksudest kõrvalehiilimine muutub lubamatuks. tegemist on avaliku usalduse ja maksusüsteemi õigluse küsimusega. ja need summad, millest kõrvale viilitakse, on tohutud, sajad miljardid eurot, eurot, mis iga aasta maksmata jäävad. niisiis oli väga õige aeg alustada selle probleemiga tegemist, tegelemist ja seetõttu otsustasin mina panna selle küsimusega ülemkogu päevakorda maksudest kõrvalehiilimine on midagi sellist, mida ükski riik üksi lahendada ei suuda. nii et, et vaatamata sellele, et tegemist on delikaatse teemaga, eh, mille osas aluslepingud nõuavad ühehäälsust, ei ole mingit kahtlust, et me peame olema selles küsimuses ühtsed, kui me tahame võita seda võitlust maksupettuste ja maksudest kõrvalehiilimisega. tegemist on globaalse probleemiga ning ainult ühiselt Euroopas tegutsedes saame teistele e-, eeskuju anda ja ka ise edu saavutada juba märtsikuus me rääkisime seda küsimust, et kas ei võiks korraldada maksuteemalist tippkohtumist eh, ja sel moel siis aastatepikkusest eh, suluseisust välja murda. mul on väga hea meel, et meil õnnestus ülemkogul mitmed külmutatud teemad uuesti päevakorda võtta ja nendega edasi liikuda. meil on eh, paljudes valdkondades nüüd konkreetsed tähtajad paigas ja mul on väga hea meel teile teatada ka esimestest konkreetsetest tulemustest kõigepealt äh, käibemaksupettused. riigijuhid loodavad, et hiljemalt juuni lõpuks ministrid kirjutavad alla tervele reale kiirreageerimismeetmetele, nii et, et valitsused tõesti saaksid maksupetturite vastu võidelda, see on tõeline läbimurre. Äh, kiire, kiire tegutsemine on väga oluline ning äh, pragmaatilisi lahendusi on alati võimalik leida, kui poliitiline tahe on olemas. teiseks, te võib-olla teate, et kaks nädalat tagasi enne ülemkogu osalesin ma ka ühel Ecofini hommikusöögil, kus rõhutasin finantsministritele, kuivõrd oluline on võidelda maksudest kõrvalehiilimise ja maksupettustega kaks nädalat tagasi leppisid äh, finantsministrid kokku äh, siis ka äh, läbirääkimiste alustamise säästude maksustamise osas. Need läbirääkimised on pikka aega olnud blokeeritud. me alustame läbirääkimisi Monaco, Liechtensteini ja Šveitsiga, hoolitsemaks, et need riigid rakendavad Euroopa Liidu standardeid ja tugineme siin nüüd läbivaadatud hoiuste direktiivile. tegemist on väga olulise signaaliga sellepärast et see näitab, et Euroopa Liidus valitseb üksmeel teksti osas, mille üle juba viis aastat on läbirääkimisi peetud. ning me loodame, et aasta lõpuks õnnestub selle tekstiga ka ühele poole saada. kolmas punkt, mis on eelnevatega seotud, me tahame kõik, et Euroopa Liit äh, äh, me kõik tahame, et maailma, kogu maailmas toimuks automaatne info jagamine maksude küsimuses mul on väga hea meel, et terve rida liikmesriike on toetanud sellist lähenemist, me oleme välja töötanud Euroopa Liidu tasandil lähenemise, äh, automaatne infovahendus Euroopa Liidus juba eksisteerib tegelikult, aga seda tuleb tugevdada ning selle ulatust tuleb laiendada. Äh, läbi vaadatud hoiuste direktiiv Äh, ja ka teised ettepanekud, millega komisjon juunikuus välja tuleb, loovad selle raamistiku, millega me saame siis parandada liikmesriikide maksuhaldust. ning neljandaks, terve rida küsimusi, mis on seotud ettevõtete maksustamisega kuidas võidelda sellega, et äh, tulusid ei viiaks ära teistesse riikidesse, näiteks siin on meil samuti vaja koordineeritud lähenemist Euroopa kui ka maailma tasandil. selles me oleme kõik üksmeelel me panime samuti paika tähtaja aasta lõpu selleks, et äh, vaadata läbi siis äh, filiaalide ja, ja rahapesualased direktiivid. meie äh, eesmärk on ikkagi või, jätkata võitlust siis maksupettustega ja tulla selle teema juurde tagasi detsembris. ja arutasime ka olukorda Süürias, me kinnitasime, et meie arvates tuleb leida poliitiline lahendus, me toetasime äh, Äh, äh, algatust kokku kutsuda rahvusvaheline konverents äh, ju tuginedes ja, ja niimoodi siis taaskäivitada poliitiline protsess. me tahame, et välisministrid valmistuksid selleks konverentsiks ja samuti paneksid paika ka ühiste sanktsioonide mehhanismi, mis aegub esimesel juunil eile välisministrid oma kohtumisel kordasid veel kord, et konfliktile tuleb leida poliitiline lahendus ja toetasid rahvusvahelise konverentsi kokkukutsumist. nõukogu pikendas ka kaheteistkümneks kuuks kõiki praeguseid piirangu, piirangumeetmeid. me leppisime kokku nendes olulistes põhimõtetes, millest me lähtume oma poliitika kujundamisel ja nõukogu otsustas Äh, ka, et praegu äh, relvastust äh, opositsioonile ei anta. me vaatame olukorra läbi hiljem, tuginedes siis kõrge poliitika esindaja raportile. niisiis, kallid kolleegid, meil oli väga fokusseeritud tippkohtumine, kus andsime uut hoogu paljudele asjadele ning muide, see tippkohtumine toimus täpselt aasta enne Euroopa Parlamendi järgmisi valimisi ja seetõttu on meie kõigi jaoks väga oluline, et need otsused ka ellu saaks rakendatud. enne kui lõpetan, peatuksin veel ühel teemal, mille tõstatas Martin Schulz, eh, noorte tööpuudus järgmisel tippkohtumisel juunikuus paneme võitluse tööpuudusega oma päevakorras väga olulisele kohale. juunikuine ülemkogu on võimalus Äh, mobiliseerida kõigil tasanditel tehtavaid jõupingutusi ühe ühise eesmärgi ümber, nimelt anda noortele tagatised, et nad kas saavad õppida, äh, äh, saavad koolitust või saavad töökoha, kui nad koolist lahkuvad. see seisukoht leidis samuti kajastamist siis nõukogu soovitustes viimastel päevadel on mitmed liikmesriigid teatanud, et tulevad välja konkreetsete plaanidega, kuidas soodustada noorte tööhõivet ja jagada ka selles vallas parimaid kogemusi. mina tervitan ja toetan selliseid algatusi. reedel saatsin kirja äh, äh, nõukogu liikmetele, kutsudes neid siis äh, mõtteid vahetama ja aktiivselt valmistuma juunikuiseks tippkohtumiseks. oma kirjas kutsusin samuti sotsiaalpartnereid üles tegutsema ühiselt enne juunikuist tippkohtumist. ülemkogu, mis äh, on pühendatud äh, noorte tööpuudusele, on väga oluline, äh, see aitab saavutada majanduskasvu me oleme äh, kakskümmend kuus äh, miljardit pannud juba kõrvale selleks, et võidelda noorte tööpuudusega mitmeaastases finantsraamistikus ja me loodame, et kõik need algatused tõesti rakenduksid ka ellu esimeseks jaanuariks kaks tuhat neliteist ning koos nõukoguga, koos parlamendiga. Äh, meil on vaja teie toetust, et see kõik toi-, toimuda saaks. me peame tagama noortele inimestele töö. tänan tähelepanu eest. Señor presidente, muchos suur tänu, härra president. tõesti, kuni aasta lõpuni on veel suur töö vaja ära teha. komisjoni president äh, Jose Manuel Barroso kohe kindlasti saab nüüd oma seisukohta meile esitleda. härra Barroso, palun. suur tänu. see ülemkogu oli väga tihe kohtumine ja ma võin teile öelda, et vastupidiselt eh, teistele kohtumistel oli draamat vähe. Need küsimused, mida me arutasime, mõjutavad väga palju praegust olukorda, on teada, et me liigume õiges suunas. õige suund energiapoliitikas tähendab seda, et me teeme samme lõimituma, tõhusama energiaturu osas, mis on ka jätkusuutlikum ja kus energia segu on äh, tagatud. kui me räägime võitlusest maksupettuste vastu, siis see tähendab seda, et me peame ühendust selleks, et liikmesriigid üheskoos saaksid äh, parandada standardeid ja seaduselünki vähendada. kõik äh, hoolitsevad selle eest, et kõikide panus on võrdne kohe kindlasti oleksime me soovinud, et ülemkogu järeldused oleksid täpsemad või suuremate eesmärkidega kuid äh, soovitakse edasi liikuda mõlemas küsimuses ja ülemkogu kinnitas seda veel kord. nüüd tuleb meil tegutsema hakata, ettepanekuid rakendada, mis on lauale pandud ja rakendada juba ka seda, mis on vastu võetud. daamid ja härrad, energia alu-, energia arutelul me esitlesime energia tegevuskava. mitte ainult üleilmsed äh, trendid ei ole väljakutseks, meil tuleb energiahindade vahet vähendada, turutingimused äh, äh, näitavad selgelt, et meil on vaja selles tähtsas valdkonnas rohkem ära teha, tegemist on tähtsa valdkonnaga meie konkurentsivõime ja majanduskasvu jaoks kui meil on vaja meenutada seda, kui tähtis on äh, ühisturu lõpuleviimine, integreerimine, siis just see, seda see ongi. kõigil peab olema stiimuleid selleks, et energiavaldkonnas midagi ära teha, konkurentsivõimet äh, parandada kui me võrdleme arenguid äh, väljaspool Euroopa Liitu, siis ka need peaksid kinnitama, kui vajalik see töö on. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tööstusvaldkonnas gaasihinnad olid USA-s neli korda odavamad kui Euroopa Liidus. elektrihindade osas Euroopa Liidus hinnad on kaks korda kõrgemad kui USA-s ja võitlus ressursside pärast üleilmsel tasandil jätkub ning Euroopa Liit peab kiiresti midagi ära tegema. üleüldine energiapilt ei ole Euroopa Liidule kasuks, kuid meil tuleb midagi ette võtta, meil on võimalik kohaneda, kui poliitiline tahe on olemas. nii tõesti, ülemkogu üldiselt toetas seda, et Äh, me, meil on selline mittekahetsemise stsenaarium, meil tuleb leida õiged poliitikad praegu kohe selleks, et neid kohandada siis, kui tingimused on olemas. see tähendab seda, et meil tuleb teha edusamme viies valdkonnas esiteks tuleb meil ühine energiaturg lõpet, lõpule viia, äh, väljakutsetest jagu saada ja nii tarbijatele kui ka ettevõtetele võrdsed tingimused tagada. teiseks tuleb meil investeerida innovatsiooni ja taristusse. kolmandaks tuleb meil energiatõhusust parandada. neljandaks on meil vaja uusi energiaallikaid kasutada ja neid äh, ka odavamalt toeta ning viiendaks äh, tuleb meil ka uusi Äh, allikaid rahvusvahelisel tasandil leida. nii et me tõesti liikusime ühise energialiidu osas. Euroopa Liidu liikmesriikidel on erinevad energiasugud, aga me, äh, energiasegud, aga me saame ikka veel väga palju üheskoos ära teha. meil on vaja tagada energiavarustuskindlus ja stabiilsus ja tegelikult puudutab see ka meie usaldusväärsust väljakutsetega võitlemisel mul ei ole teile vaja meenutada, et väljakutseks on äh, Euroopa ühendamise rahastu lõpuleviimine. meil on vaja leida summasid energia valdkonnas. me, ja tuleb välja tuua, kui tähtis on see programm. ja tõeliseks äh, katseks ei ole ül mitte ülemkogu järeldused, vaid nende järelduste rakendamine. kõik on laual, meil tuleb hakata rakendama seda, mida on vastu võetud ja meil tuleb hakata seda tegema üheskoos ja järjekindlalt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus oli teiseks küsimuseks ülemkogul. ma tervitan äh, parlamendi toetust komisjoni lähenemisel selles valdkonnas. me teame, mis on selle probleemi tuum, me teame, kui suurt kahju see tekitab ja me teame, mida selles valdkonnas ette võtta. enamik äh, ettepanekutest on juba ammu laual. komisjoni kahe tuhande kaheksanda aasta ettepanek äh, säästude direktiiv lõpule viia kahe tuhande üheksandal aastal mandaatide alased arutelud, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ettepanek ja tegevuskava, mida me esitasime teile eelmise aasta detsembrikuus ja kaks soovitust maksuparadiiside ja maksudest kõrvalehoidmise kohta tulid ka eelmisel aastal. kuid jällegi, suuri suured kaotused ja nende kaotuste vastane võitlus ei ole olnud piisavalt äh, usaldust äh, tekitav selleks, et liikmesriigid oleksid midagi ette võtnud. nüüd on aga käes uus aeg. meil on suurepäraseid näiteid, äh, millele on pööranud tähelepanu meedia ja nii nagu ka see Euroopa Parlament, kutsusin ka mina üles valitsusjuhte midagi praegu ette võtma. ülemkogu järeldused toovad välja, kui tähtis on prioriteetide väljatöötamine, eriti automaatse infovahetuse puhul. et tuleks anda infot igasuguse sissetuleku kohta ja seda maksustada vastavalt rahvusvahelistele standarditele positiivne on see on küll positiivne, kuid komisjonil on kahju, et ei pandud paika täh-, tähtaegu automaatse infovahetuse alustamiseks Euroopa Liidus. viimane ettepanek äh, automaatse infovahetuse kohta tuleb järgnevatel nädalatel enne juunikuist ülemkogu. nüüd lõpuks on meil mandaat selleks, et läbirääkimisi pidada Liechtensteini, Monaco, Andorra, San Marin, Andorra, San Marino ja Šveitsiga ja teha seda võimalikult kiiresti ja võimalikult põhjalikult. ja mul on väga hea meel, et äh, ülemkogu soovib ka säästude direktiivi veel enne selle, hoiuste direktiivi veel enne selle aasta lõppu vastu võtta. kõik need uudised on eurooplaste jaoks positiivsed ning me teame, et maksupettused ja maksuparadiisid on üleilmne probleem, nii et järgnevatel nädalatel komisjon pingutab veelgi rohkem selleks, et äh, parandada rahvusvahelist koostööd, eriti G kaheksa raames ja nõukogu president on seal kohal järgmisel nädal, samamoodi ka G kahekümne raames ning OECD raames informatsiooni automaatne vahetus peab olema meie programmide esirinnas ja tõesti, on väga palju küsimusi, millest ma täna rääkima ei hakka, mis on aga tähtsad, äh, kui me võitleme maksupettuste ja maksudest äh, kõrvalehoidmise eest, samamoodi nagu ka maksude planeerimise osas. selleks, et üleilmne lähenemine oleks edukas, on meil vaja ka seda, et äh, maksude läbipaistvusega nõustuksid ka ettevõtted Euroopa Komisjonil jaoks on tegemist prioriteetse eesmärgiga üks äh, asi, milles, mida tahan teiega jagada. kui me räägime Euroopa Liidus sellest, et me tahame olla tõhusad nii Euroopa Liidu sees kui ka üleilmselt, tuleb meil tegutseda üheskoos ja välja töötada Euroopa-alane raamistik. see, mida me teeme riiklikul Euroopa Liidu ja üleilmsel tasandil, peab olema kooskõlas. me ei ole usaldusväärsed ega edukad, kui meie tegevus ei ole järjekindel ja meil on vaja täpselt, meil on vaja siin kasutada ühenduse lähenemist. lugupeetud parlamendisaadikud, praegusel hetkel tuleb meil ka töökohtade loomist toetada oma poliitikate kaudu, anda võimalus äh, noorele põlvkonnale. jälle, tegemist on võimalusega me arutasime seda ülemkogul ja mul on väga hea meel, et nõukogu president on ka selle küsimuse oma tegevuskaval prioriteetseks muutnud. töökohad on väga tähtsad. internetikogukonnas oleme me suure koalitsiooni moodnud ja ka rohelises majanduses tuleb meil investeerida oskustesse selleks, et tagada majanduste edasiareng. tööturud ja Euroopa Liidu poliitikad ning ka riiklik, eh, riiklikud poliitikad peaksid olema katalüsaatorid, mitte aga tõkked. meil tuleb tegutseda koos, meil tuleb leida ressursse ja finantsmeetmed Euroopa Liidu tasandil, kaasata tuleks ka Euroopa Investeerimispank samamoodi tuleb ka leida rohkem ressursse riiklike tasandil, seal kus võimalik. meil tuleb leida ka ettevõtetele, füüsilistest isikust ettevõtjatele ja ka teistele leida vahendeid selleks, et nad saaksid luua töökohtasid, inimeste kaasamine tööturule on üks võtmetähtsusega elemente selleks, et majanduskasvu tagada. viimase kahe kuu jooksul Euroopa Komisjon on äh, kuulutanud töötuse vastase võitluse üheks oma kõige tähtsamaks äh, programmiks ja Youth on the Move on üks äh, tähtsamaid programme. me oleme välja võtnud noorte tööhõivepaketi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuus äh, ning noorte töökohtade tagatis, mille võtsime vastu, on suurepäraseks võimaluseks selleks, et tagada kaheksateist kuni kahekümne viie aastastele kas töökoht või praktikakoht. selleks, et kaitsta seda tagatist, on komisjon väga kiiresti äh, Äh, rakendanud äh, seda programmi, oleme kasutanud kuut miljardit äh, eurot selleks, et toetada otseselt noori, mitte aga mingit struktuuri. noorte tööhõive alane töö ei ole lõpule viidud ja meil tuleb veel õigusloomelist tööd selles vallas jätkata. meil tuleb leida ka ees Euroopa Sotsiaalfondi jaoks ja teiste fondide jaoks vahendeid. Euroopa majanduspoolaasta ja ka riikidele tehtavad äh, soovitused, mis me avaldame homme, ka seal hoolitseme me selle eest, et räägitakse noorte tööpuudusest ja noorte töökohtade tagatis oleks prioriteediks ka fiskaalkonsolideerimise taustal. noorte töökohtade tagatis on väga tähtis selleks, et majanduskasvu ja tööhõive paketti ellu viia tõesti, aeg on napp, me peame kõik äh, need ettepanekud ellu viima. daamid ja härrad, meie kodanikel on ootused äh, Euroopa institutsioonide vastu selleks, et meie ja ka valitsusid ka võitleksid kõikide väljakutsete vastu ja nüüd on tõesti meie kõigi käes jätkata seda tööd ja liikuda edasi. aitäh! habitual, en, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de reuniones, eh, van a... sellistel koosolekutel saavad nüüd sõna ainult need kolleegid, kes on kõnelejate nimekirjas, viis meest, kolm naist, kes eh, esindavad oma fraktsiooni, saavad sõna fraktsiooni esindaja ja esindajana esimesena saab sõna härra Rangel kes räägib Euroopa Rahvapartei nimel ja tal on aega kaheksa ja pool minutit. Euh, lugupeetud äh, parlamendi president, lugupeetud äh, presidendid, lugupeetud kolleegid äh, eelmisel nädalal äh, tuli kokku Euroopa Ülemkogu selleks, et rääkida maksupettustest. tegemist on äh, teemaga, mida on hädavajalik käsitleda, sellepärast et igal aastal äh, kaotab Euroopa rohkem kui tuhat miljardit eurot. võrreldes kõikvõimalike muude kulutustega tervishoiule, turvalisusele, haridusele on tegemist väga suure summaga. mõningad märkused, mis puudutavad siis eelmise nädala kohtumist. Euroopal, Euroopal on vaja käegakatsutavaid tulemusi ja need, neid tulemusi saame me saavutada koos kui Euroopa võtab üle tõelise liidri rolli. rääkigem nüüd maksuparadiisist. üle maailma äh, rahvusvaheline valuutafond on hinnanud, et äh, neliteist tuhat miljardit eurot läheb äh, maksuparadiisidesse. väga suur osa aga jääb Euroopasse või siis Euroopa protektoraatidesse. tegemist on äh, asjade kokkusobimatusega, kui me igal aastal ainult kakskümmend protsenti sellest summast öö, äh, äh, kätte saaksime, kui palju me saaksime vähendada oma võlakoormat ja kui palju investeeringuid me saaksime teha? me oleme praegu pidamas läbirääkimisi ja väga täpselt äh, peame läbirääkimisi järgmise finantsraamistiku osas, mis äh, peaks meile tagama äh, majanduskasvu taastumise ning seetõttu on äärmiselt vajalik luua Euroopa liik-, Liidu liikmesriikide maksuametite vahel automaatne infovahetus, ma arvan, et et hädavajalik on ellu viia ka hoiuste direktiiv, vaja on olla karmim finants, maksuparadiiside suhtes. on üks asi, mis mind häirib. tegemist on arenguabi jagamisega ähm, ähm, riikidele, kes, kus saadakse kasu ma-, äh, Euroopa Liidust, meie turva-, äh, julgeolekupoliitikast, aga samal ajal peidetakse raha, mis peaks äh, tugevdama Euroopa Liidu lisandväärtust vaja on suurendada majanduslikku läbipaistvust, aga kui me tahame olla loogilised, siis me peame minema lõpuni. me oleme jõuliselt kaitsnud äh, kahe, kuue ja kahe õigusakti paketi. eelmisel nädalal me hääletasime ühise pankade järelevalve mm, üle. me oleme teinud seda kõike selleks, et meil oleks äh, tõhusam majandus, äh, tugevam majandus, selleks, et vältida tulevasi majanduse kokkukukkumisi, aga see tegelikult ei saa olema nii, kui me ei tegele maksustamise küsimustega Euroopa tasandil. selleks, et lahendada kriisi, ei piisa sellest, kui me võitleme maksude, pet-, maksupettuste, maksudest kõrvalehiilimise ja maksuparadiiside vastu. meil on vaja Euroopa maksusüsteemi, mis puudutaks Euroopa kodanikke kui me seda ei tee, siis äh, me kordame ikka ja jälle samu vigu nagu ühtse turuga. ja meil on äh, lõputult äh, blokeerimisvõimalusi ja see kõik oleks olnud võinud, seda kõike oleks võinud lahendada üheksakümne teisel aastal, kakskümmend aastat hiljem on see palju raskem. meie kodanikele on tagatud vabadused, aga niipea, kui me räägime maksudest, eh, siis öeldakse, et kunagi, et kui oleks maksudest räägitud, siis poleks Rooma lepinguid kunagi äh, allkirjastatud. meil on vaja maksude koordineerimist või isegi maksude harmoneerimist, meil on vaja tõelist pangandus-, eelarve- ja maksuliitu. igas riigis on oma strateegia, äh, maksustatakse äh, kas siis äh, hoiuseid või kapitali, sissetulekuid, me kaotame nii sissetulekuid ja meie strateegiad ei ole tõhusad ega järjekindlad. palun lubage mul oma emakeeles olu-, olukorda selgitada, sest ma tahan rääkida oma koduriigi olukorrast, Portugali olukorrast. lugupeetud äh, presidendid, lugupeetud äh, kolleegid, selge on see, et Euroopa Rahvapartei tervitab neid äh, edusamme, mida tegi ülemkogu, aga tegemist on ainult algusega ja meil on vaja minna kaugemale lühiajaliselt pannakse vahendid Eh, sellesse, et eh, üles ehitada pankade liitu. meil ei ole tegemist mitte ainult eh, maksuparadiiside vastase võitlusega, vaid me soovime tõesti pankade liitu ja äh, maksude liitu, mis võimaldaks meil tugevdada siseturgu ja vaja on ka äh, usaldust Euroopa Liidu vastu. Euroopa äh, maksude ühtsus, Eurotsooni maksude ühtsus ei tohi takistada seda, et äh, loodaks maksunduslikke stiimuleid, et äh, võiks olla ka positiivne äh, maksude kaudu stimuleerimine. probleemiks on praegu see, et meil on erinevused maksustamises ilma mm, korraliku põhjenduse, ilma läbipaistvuse ja ilma mõistetavate kriteeriumiteta. kui me räägime nüüd nendest riikidest, kellel on suuri raskusi, kes mm, vajavad finantsabi, nagu minu koduriik Portugal, siis selge on see, et vaja on maksuerandeid Äh, eriti näiteks äh, ettevõtete maksude puhul äh, vaja on investeeringuid teha Euroopas ja vaja on edendada majanduskasvu ja tööhõivet, vaja on järjekindlust maksuküsimustes, vaja on läbipaistvust, see ei tähenda mitte ainult seda ühtset raamistikku, vaid täna me näeme seda, et rikkamad riigid ähm, omavad tihti soodsamaid maksusüsteeme, neil on investeeringud, neil on majanduskasv ja teised riigid, kus on suuri probleeme, seal on väga suuri äh, probleeme ka selliste maksusüsteemide ja maksustiimulite loomisega. meil on vaja sidusat raamistikku, kus äh, erandid äh, ei tuleks kasuks mitte üksnes nendele riikidele, kes nagunii on kõige konkurentsivõimelisemad, vaid neid äh, erandeid võiks kasutada tõeliste majanduspoliitiliste instrumentidega, instrumentidena selleks, et Euroopa Euroopa Liidus toetada neid äh, rahvamajandusi, millel praegu on kõige suuremaid ra-, raskusi. see ei tähenda seda, et kõik oleks vaja ära kaotada, vaja on äh, tegutseda ratsionaalselt, läbipaistvat, äh, kriteeriumid peavad olema mõistetavad, tei-, teisisõnu, kui me tagame ähm, ratsionaalsuse ähm, ja, mm, ja sidususe ja läbipaistvuse Euroopa Liidus, siis me öö, teeme võimalikuks selle, et need riigid, millel on suuremaid raskusi, saaksid sellise maksusüsteemi, mis võimaldaks raskusi ületada, äh, milles need riigid praegu on. eriti praegu on äh, olu-, on see oluline, see on üleskutse ka nõukogu esimehele ja äh, komisjoni presidendile, palun mõelge sellele, palun looge maksusüsteemi kaudu stiimuleid äh, mis võimaldaksid äh, kergendada olukorda nendes äh, riikides, mis äh, on praegu raskes olukorras, eriti käib see ka minu koduriigi Portugali kohta. kui me tahame või, kui me võitleme maksuparadiiside, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega, siis me saame piisavalt võimalusi ja saame luua neile võimalusi, kes on kõige vaesemad ja kellel on kõige rohkem probleeme. aitäh! aitäh, Paolo. ma palun äh, kõigil kolleegidel kõneajast kinni pidada selleks, äh, et me õigeaegselt ka öö, äh, oma tööga hakkama saaksime ja nüüd aga me oleme alati väga kristlikud oma kolleegide suhtes ja vahel laseme neil ka ajast üle minna. nüüd saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna härra Svoboda, tal on kuus minutit aega. aitäh! Van Rompuy kõneles täna, täna nendest asjadest, mida me oleme juba kaks-kolm aastat kõnelenud ja ja ma arvan, et see, et nüüd ka sellest nõukogust räägitakse, on kindlasti e e progress härra Van Rompuy ütles, et see kohtumine oli lühikene ja tõhus. tavaliselt selline reegel peagi paika, et mida lühem kohtumine on, seda tõhusam see on. aga energiatõhusus on selline valdkond, kus kunagi ei saagi väga, väga tõhus olla. energiatõhususest oleme me kõnelenud juba aastaid me oleme esitanud igasuguseid energiavalla teemalisi üleskutseid, aga nõukogult ei olnud mitte mingisugust reaktsiooni siiani ja nüüd lõpuks ometigi äh, jõudis äh, ka nõukogule pärale, et meil on vaja ühist energiaturgu, meie oleme seda nõudnud juba aastaid. eile käisin ma ühes Euroopa kõige tõhusamas teha-, terasetööstuses Euroopas, minu enda kodumaal ning seal selgitati meile, miks need äh, uued tehased, kus, äh, mis luuakse, lähevad USA-sse ja mitte Euroopasse ja mitte sotsiaalsete olude pärast, äh, vaid lihtsalt sellepärast, et seal on energiahinnad odavad, seetõttu me peame energiahindu vähendama, eriti gaasi hinda. aga me ei tohi siin see seda lihtsalt teha sellepärast, et endale reklaami teha, vaid palju sügavamatel ja tõsisematel põhjustel. me peame kaitsma oma keskkonda ning mis on väga oluline, me peame saavutama energiatõhususe. kas te teate ja teie komisjonis ilmselt teate, kui palju kuid me pidime võitlema selle nimel, et selles valdkonnas mingid siduvad eesmärgid paika pannakse ja lõpuks pidime leppima äh, äh kompromissiga. nüüd maksudest kõrvalehiilimine. mul on väga hea meel, et ja ma loodan, et ma sain härra Van Rompuy selgitusest õigesti aru, et on alustatud läbirääkimisi Liechtensteini, Šveitsi ja teistega, tuginedes siis läbivaadatud eh, hoiuste direktiividele. ma ei usu, et Austrias ja Luksemburgis on sellest aru saadud. jah, mõned on niimoodi aru saanud, et noh, räägi, peame siis läbirääkimiseks, lõbus näis, mis saab Äh, ma ei tea, kas nad ikka said aru, et me tugineme sellele läbivaadatud hoiuste direktiivile. aga meil on tegelikult vaja minna veelgi kaugemale. üks minu kolleegidest võtab sõna hiljem ja selgitab täpsemalt, mida me silmas peame, aga meil on vaja tõesti teha midagi juba kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, et vähemalt poole võrra need, äh, see maksudest kõrvalehiilimine väheneks on lihtsalt hämmastav, kuidas kuritarvitatakse liikmesriigi tasandil maksuseadusi selleks, et viia oma maksud võimalikult madalale tasemele. meil on vaja sellele tõesti reageerida, meil on vaja midagi ette võtta maksuparadiisidega ja loomulikult hoolitseme ka selle eest, et pangad selles vallas midagi ära teeks nüüd peatuksin oma kõne viimasel osal, mis on meie, minu, ühel teemal, mis on meie jaoks samuti väga oluline. härra Van Rompuy, mul on hea meel, et ka teie seda teemat puudutasite. ma olen härra Barrosoga täiesti äh, nõus. me näeme nüüd korraga sellist äh, kiiret tegutsemist tööpuuduse vallas. meie oleme rääkinud aastaid, et on vaja midagi teha, nüüd käiakse kogu aeg Kreekas, Hispaanias äh,, räägitakse inimestele, et neid aidatakse, jah, Saksamaa loomulikult aitab äh,. ühtekokku on viis tuhat inimest vist saanud ümberõppe, viis tuhat ligemale viiest miljonist, kes on töötud ja ma pean siin silmas noori töötuid, inimesi, kes on nooremad kui kolmkümmend viis aastat. ma ei taha loomulikult kritiseerida riike selle eest, et nad midagi teevad. aga me ei saa jätta seda küsimust lihtsalt mõnede üksikute liikmesriikide valdkonda, kellel lihtsalt korraga tärkavad südames kristlikud tunded ja nad hakkavad midagi tegema. meil on vaja Euroopa tasandil poliitikat ning äh, komisjoni presidendil on õigus, et äh, meil on vaja äh, ka eelarvest toetust sellele kuus miljardit seitsmeks aastaks. kas te teate, kui palju see tähendab? see on lihtsalt piisakene meres. võib-olla mõnede riikide jaoks sellest piisab, aga sellega Euroopat ei päästa. ja seetõttu äh, tuleb meil mõelda ka täiendavatele vahele. meil on vaja leida täiendavaid äh, vahendeid selleks, et toetada Äh, kõiki noorsoo, noorsootagatist ja, ja kõike muud ja ei maksa ju loota, et noorte tööpuuduse probleem lihtsalt kahe tuhande viieteistkümnendaks, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks kaob, me peame ka tulevikule mõtlema. täna kohtusin Saksa ja Prantsuse ministritega. Äh, nii palju, kui ma tean, on minu kodumaa peaminister praegu Hispaanias. väga oluline on, et me tõstaksime inimeste teadvust sellest, kui tõsine see probleem on ja meil on vaja tõelist Euroopa poliitikat selles valdkonnas see, meie, teie kiitsite heaks meie ettepaneku, aga aasta tagasi eh, kiitsite te heaks ka majanduskasvu pakti. ma tahaksin küsida, mis on juhtunud? ma tahaksin, et te oleksite aktiivsemad, et te paluksite oma kolleegidel valitsustes eh, tõesti eh, oma sõnad ka tegudeks teha, seda on meil siin Euroopas vaja. ning lihtsalt meie parlamendisaadikutena, kui me valimisteks valmistume, siis Äh, me anname ka lubadusi, aga me tahaksime öelda ka noortele inimesele, et me tõesti oleme teie heaks ka midagi ära teinud, me oleme võidelnud selle eest, et teil oleks võimalus töös, tööd saada. see on meie kõigi jaoks oluline ja ma loodan, et need sõnad tõesti ka tegudeks saavad ja me anname noortele inimestele võimaluse lõpuks ometigi ka tööd saada, aitäh! aitäh, Hannes! ja nüüd liberaalide ja demokraatide nimel proua Valean kolmeks minutiks, palun. lugupeetud härra Rompoi, teie järeldused on väga muljetavaldavad, me saame aru, et nõukogu on ka lõpuks mõistnud, et praegune Euroopa pol poliitika on läbi kukkunud, meie energiahinnad on kõrgemad kolm korda kui USA-s aga vaatamata sellele, et meil on äh, väga ambitsioonikas kliimamuutuste poli-, poliitika, on äh, kasvuhoonegaaside heitmed kasvanud. selline olukord peab muutuma. minu fraktsioon ALDE leiab, et ainukene võimalus, kuidas neid suundumusi ümber pöörata, on äh, panna paika selgus turu osas, et investorid teaksid, mis neid ees ootab kui, kuni investorid ei tea, milline on tulevane õiguslik raamistik, siis nad ei julge investeerida ning äh, ühendatud Euroopa võrgud, energiatõhusus, fossiilsete kütuste kasutamine, vähendamine, sellest ei saa midagi. Te kõnelesite gaasist, uuest tehnoloogiast. Te rääkisite sellest, et poliitika suundumus on muutunud, aga te peaksite ennast väljendama palju selgemalt ja mitte ainult vihjama asjadele. nõukogu äh, või ülemkogu äh, oleks võinud äh, turgude ja investorite jaoks äh, selgust luua, aga kahjuks jäi see võimalus kasutamata ning liikmesriikide poliitika ei muutu ju tahaksin tähelepanu juhtida kolmele asjale. kõigepealt te rõhutasite, et kolmanda energiapaketi ellurakendamine on prioriteetne. ausalt öelda on sellega juba hilja peale jäädud. härra Barroso Äh, te lubasite seda juba oma eelmise mandaadi ajal. ja äh, siiamaani pole neid endiselt ellu rakendatud. Äh, heitmetega kauplemise süsteem on läbi kukkunud, nii et, et meil et on väga oluline, et sõnadele ka teod järgneksid. ühtne Euroopa energiaturg on samuti tegelikkusest veel kaugel põhjuseks on see, et mõned suured liikmesriigid ei ole seda paketti veel terviklikult üle võtnud. nõukogu peaks avaldama survet liikmesriikidele, mis äh, ühisturu väljatöötamist veel takistavad. teiseks oleme nõus teie järeldustega, et investeeringud uutesse ja arukatesse energiainfrastruktuuridesse on vajalikud selleks, et tagada meile energiavarustus taskukohase hinnaga. aga nõukogu järeldustes ei räägita eriti palju nendest meetmetest, kuida-, äh, näiteks kas või Euroopa ühendamise rahastust. mina olen Euroopa ühendamise rahastu küsimustes raportöör ja ma tean väga hästi, et äh, sellest üheksa koma ühest miljardist, mida komisjon välja pakkus, äh, nõukogu juba tegi suuri kärpeid. teiseks, plaanis oli saada kakssada miljardit äh, eurot äh, erasektorist, aga seda paraku ei õnnestunud saada. ja nüüd kasut-, siis kärbitakse äh, igasuguste rahastamiste vahendite kasutamist finantsvõimendajatena. niisiis, me kutsume teid üles vaatama läbi oma seisukoht, mis puudutab siis seda rahastamispak-, paketti, mis finantsraamistikus Euroopa ühendamise rahastule on määratud ja kolmandaks äh, tulen tagasi selle järjepidevat, äh, järjepidevuse puudumisele, mis eksisteerib nõukogude järelduste ja sõnade vahel. Te ütlesite, et peamised investeeringud peavad tulema turult. meie liberaalidena toetame end selles küsimuses täielikult, aga kui te arvate, et raha peab tulema turgudelt, siis tuleb toetada ka neid vahendeid, mis turgudel aitavad seda raha kokku saada. meil on vaja nõukogu äh, toetust projektivõlakirjade äh, ideele, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna roheliste nimel proua Harmsile kolmeks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid. viimasel ülemkogul oli asi tõesti nii, et Ehm, üht-teist äh, tehti ära maksudega seoses ja minu fraktsioon hindab seda, et äh, pangasaladusega, pangasaladusele tehti lõpp peale ja et äh, seetõttu tulevikus on võimalik takistada rahade väljaviimist isik, mm, eraisikute puhul, aga meie näeme seda, et ülemkogu ei olnud võimalik või võimeline äh, võtma meetmeid, mis, mille tulemusena äh, suured rahvusvahelised ettevõtted äh, ei äh, pääseks maksudest nendes riikides, kus nad tegelikult mak-, oma kasumi teenivad. tegemist on maksude dumpinguga, selline maksukonkurents ei saa jätkuda ning härra Romp-, von Rompuy, mina ei saa aru sellest, äh, miks te ütlesite, et, et kõigi äh, lahtiste küsimuste äh, lahendamise tähtaeg on selle aasta detsembris, mina sain pigem aru niimoodi, et siis antakse aru, mina ei saanud küll aru, et tegemist oleks lõpptähtaega probleemide lahendamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks. mina, mind huvitaks, et mit-, kuidas suhtute teie nendesse ettepanekutesse, mida tegi parlamendi Eh, e, majanduskomisjon, et äh, et see riigipõhine lähenemine jõuaks, oli, et selle suhtes oli positiivne suhtumine, Sharon Bowles tegi ettepaneku kaheks äh, direktiiviks, äh, millega võiks üht-teist ära teha äh, raamatupidamisdirektiiv ja läbipaistvusdirektiiv, kui komisjon ja nõukogu kokkuleppele jõuaks ning mis puudutab energeetikat, siis mul on kahju, et ma pean jälle nii karmisõnaline olema, minu meelest toimub pigem kontrarevolutsioon. Äh, kõik äh, mõistlik, äh, mida Andris Piepalks eelmisel ametiajal tegi eelmise vali-, energeetikapoliitika vallas koos endise keskkonnakomisjoni Diimasega, seda nüüd hävitavad komisjon ja nõukogu ühiselt. minu meelest on absurdne see, et räägitakse uute tuumajaamade äh, toetamisest viiskümmend aastat äh, hiljem uus äh, turuletoomisprogramm ja veelgi absurdsem on see, et et see mõte, Äh, et mida odavam on äh, energia hind, seda paremini läheb majandusel. kildagaas äh, lühikeseks ajaks võiks olla mingi lahendus, aga mul on tunne, et komisjon täiesti loobub igasugusest mõistlikust lähenemisest koos ülemkoguga äh, et mm, selleks, et äh, hakata Euroopas ka kildagaasiga te äh, tegelema ning kolmas teema on kõige kurvem, see ei puuduta äh, ülemkogu otsuseid, vaid välisministrite otsuseid. minu seisukoht Süüria osas on üsna üsna kurb, me ei ole seda veel arutanud, aga mul on tunne, et kui meil alates augustis on Ühendkuningriik ja Prantsusmaa äh, nõukogu äh, äh, alalis-, Julgeolekunõukogu alaliste liikmetena koos Venemaaga, kes samuti on Julgeolekunõukogu alaline liige, kui kolm viiest äh, Äh, hakkavad tegelema Süürias võidurelvastumisega, siis äh, mulle tulevad ainult väga halvad äh, asjad meelde ning mulle tundub, et aega on ainult augustini, kuni Margo ähm, lõpeb ja ma tõesti soovin, et seda stsenaariumi ei oleks võimalik vältida, ma soovin, et proua Ashton ja teised lõpuks ometi hakkaksid tegutsema, et asjad nii kaugele ei läheks, aitäh tähelepanu eest! me, me critican a veces cuando persido. suur tänu, proua Hams. mind kritiseeritakse vahel sellepärast, et ma keset lauset võtan inimestel mikrofoni ära. Saksa keele puhul on probleem aga selles, et saksakeelsed laused on nii pikad ja kuna tegusõna tuleb äh, päris lõpus, siis ei ole võimalik ka mikrofoni varem kinni lüüa. nüüd saab sõna härra Kõlenen, palun, konservatiivide nimel. No we don't have our verbs at the end of the sentence, I hope you'll give. kuigi meie verbid ei ole lause lõpus, ma siiski üritan äh, äh kõnelda oma emakeeles ja loodan, et mul mikrofoni ära ei võeta Eh, hiljutine arvamuse küsitlus minu valimisringkonnas näitas, et inimeste kõige olulisem mure on kõrged energiahinnad ja ma arvan, et paljudes teistes piirkondades oleks tulemus sama. ja see ei ole sugugi üllatav, kui me vaatame arve. kahe tuhande viiendast aastast on elektrikulud majapidamistele kasvanud Jaapanis üks protsent, USA-s viis protsenti, Euroopa Liidus kakskümmend üheksa protsenti ja Ühendkuningriigis kaheksakümmend protsenti niisiis äh, nagu härra äh, Van Rompuy ütles, suuri muutusi silmapiiril ei ole, aga ma vähemalt tervitan otsust, et tähelepanu sellele valdkonnale on pööratud. nõukogu prioriteedid energiatõhusus, ühisturg, investeeringud ja varustusallikate mitmekesistamine Äh, on sellised, mida võib saavutada äh, paindlike seadustega, mis loovad majapidamistele stiimuleid selliseid poliitilisi suundi ka järgida ja ma loodan, et me ei kes-, kehtesta selliseid suvalisi eesmärke ja ei lähene kõigile, ei võõda kõiki ühe mõõdupuuga. Äh, ja ma tahaksin öelda ka seda, et Äh, see on ka võib-olla üks äh, senine tegevus on ka põhjus, miks paljud energiaettevõtted Euroopas lõpetavad tegevuse, enne kui me oleme suutnud neid mõne muude energiaallikaga asutada. Äh, nüüd peavad parlament, komisjon ja nõukogu võib-olla otsuseid langetama ja võib-olla need otsused langetatakse ellu siis, kui teie, härra Van Rompuy, härra Barroso olete juba ametist lahkunud, aga nende elu rakendamine on siiski oluline. no näib, et et äh, kõik ajakirjanikud, kes olid äh, tippkohtumisel kohu-, kohal, tahtsid rääkida ainult äh, õlist, täpsemalt oliiviõlist ja ähm, ähm, mõned aga näib tõepoolest, et komisjoni tegevus selles valdkonnas on olnud natukene Eh, ennatlik ja ma tervitan eh, volinik Tšolose astutud samme. muidugi ei ole elu ja, see elu ja surma küsimus, aga see eh, tõestab, et komisjonis lähtutakse ikka sellest, et inimesed ise ei suuda kuidagi otsustada, kuidas nad oma oliiviõli restoranis tarbida tahavad loodame siiski, et tulevikus komisjon keskendub oma energia nendele probleemidele, mis inimestele tõesti korda, korda läheb ja mitte nendele, mida edendavad võimsad lobirühmad Eh, president möödunud nädalal ma ütlesin, et eh, väga oluline on või-, võidelda ebaõiglaste, eh, ebaõiglase maksudest kõrvalehiilimise vastu, aga samas ei tohi seda kasutada kattevarjuna maksude ühtlustamiseks. sellepärast, et see ühtlustamine ei toimu kunagi ülespoole, vaid alati allapoole. me ei ole siin Euroopa Liidus juba niikuinii konkurentsivõimelised, ärme teeme olukorda veelgi hullemaks ja seetõttu ma olin väga mures, lugedes president Schulzi sõnavõttu pärast möödunud nädalast tippkohtumist, kus ta ütles, ütles, et meil on Euroopa Liidu sees maksukonkurents, mis ei ole väga mõistlik miinimumstandardid tuleks maksustamise vallas kehtestada ja ma arvan, et volinik Šemeta äh, valmistabki taolist ettepanekut ette. ma loodan, et äh, ma olen asjast valesti aru saanud, et äh, härra Schultzi on valesti tsiteeritud ja ma loodan, et parlamendil ei ole plaanis niimoodi makse ühtlustada, et teha lõpp nendele konkurentsivõimelistele maksusüsteemidele, mis on näiteks aidanud Iirimaal oma majanduslangusest välja tulla igasugune miinimumtasemete sisseviimine maksustamise vallas oleks minu arvates majanduslikult ja poliitiliselt suur viga. kui riigid tahavad kehtestada konkurentsivõimetut maksusüsteemi, siis jah, demokraatlikus süsteemis on neil see õigus, aga ärge sund, ärgem ajagem kõiki teisi sama tegema. lihtsalt sellepärast, et siis tundub kogu maailmal meie poliitika vähem katastrofaalne, aitäh. aitäh, härra Kalanen. ja nüüd saab EDF fraktsiooni nimel sõna härra Speroni, kaks ja pool minutit. aitäh, härra president. mulle tundub, et tegemist on pigem ettepanekute kui lõplike otsustega, eks me siis näeme, kas ja millal need tegelikult ellu viiakse, aga see, millest Euroopa Liidul tegelikult puudu on, on äh, kodanike kaasamine. rahva tahte pidev kõrvalejätmine ja see, et äh, neid soovitakse näha ainult äh, valimispäeval, ei saa endaga kaasa tuua mitte midagi positiivset, see Euroopa Liidust ärapöördumine äh, Mm, Euroopa suurte saavutuste nagu euro ja Schengeni, Schengeni ruum kõr-, kõrvalejätmine, see on asi, mis, mida mõned hindavad rohkem, mõned hindavad vähem, aga tegemist on faktidega ning tegemist on olnud ning otsustega, mida langetakse ülevalt alla, ja bürokraatiaga ei ole võimalik Euroopa Liidu edendada, aga kui kodanikke rohkem kaitstaks, kui öö, omataks rohkem julgust, mida seni ei ole olnud, kui kodanikke ei vaadeldaks passiivsete alamatena subjektidena, kui viidaks läbi öö, rahvaküsitlus nagu Šveitsis, võib-olla sellepärast äh, saab Šveits ka majanduskriisiga paremini hakkama, kuna nad ei ole Euroopa Liidus, kuna neil ei ole eurot, kuna nende maksumäär on palju madalam kui Euroopa Liidu riikides, võib-olla me peaksime ka äh, rahvaküsitluse läbi viima äh, erinevate küsimuste puhul, nagu näiteks euro puhul, ja siis me siis teaksime, kas rahvas toetab meid või mitte sest rahvas on ju suveräänsuse kandja. see on see, mida nõuab äh, Põhjaliiga, mida nõuavad ka teised minu fraktsiooni liikmed, see on see, mida Euroopa Liidu kodanikud nõuavad selleks, et meil oleks äh, äh, võimalik kehtestada tõesti tegelik demokraatia. aitäh härra Speronile ja kuue fraktsiooni nimel saab nüüd kaheks pooleks minutiks sõna proua Zimmer härra Barroso, te ütlesite enne, et oluline oleks teada, kas otsused, mis ülemkogul tehti, lähevad õiges suunas. ja te ilmselt arvate, et otsused läksid õiges suunas, mina aga tahaksin selle küsimärgi alla seada, kuna äh, ülemkogu kohtumisel ja äh, lõ-, ja lõppjäreldustes ma nägin äh, ebakõlasid. juba esimeses lauses on öeldud, et praegu kasutatakse, on oluline ära kasutada kõigi meie võimalusi selleks, et et äh, võidelda ähm, võidel-, võidelda majanduse taastumise ja, ja noorte tööpuuduse vastu mm ja see tähendab seda, et äh, sotsiaalsed ja ökoloogilised äh, probleemid jäetakse kõrvale, et äh, need ei huvita meid, meid ei huvita majandus, meid ei huvita öö, looduse hävitamine, kui tegemist on ülemaailmse konkurentsi võitmisega ja ähm, nõukogu küll soovis ökoloogilise hävitamise lõpetada, aga ei soovi tegeleda tõelise energiavaesusega, sellest ei ole keegi rääkinud. vaja on äh, alandada hindu suurtarbijate jaoks, tööstustarbijate jaoks, aga inimesed jäetakse ähm, kõrvale. Äh, väga paljudel inimestel Euroopa Liidus ei ole piisavalt äh, raha selleks, et maksta kinni see energia, mida neil on vaja, mida neil on vaja kütteks ja selle te jätate kõrvale kui juttu on äh, energiatõhususest, varustuskindlusest, äh, siis lähete te selles suunas, mis äh, ei kaitse inimesi murede eest, et see, mida nad vajavad, on seotud mm, keskkonna hävitamise ja suure ebakindlusega. küsimus, mida on vaja küsida, on ju, et kes toodab, kuidas ja mille jaoks energiat, see on küsimus, millest saaks tuletada kõik muud vastused, et näiteks selle, et kuhu Euroopa Liit peaks suunduma, kui ta oma jätkusuutlikkuse strat-, strateegiat tõesti veel tõsiselt võtab. Need suunaandmised on läinud nüüd täiesti vales suunas, näiteks fräkkimise, frakkimise suunas ja nii edasi, vaja on aga äh, pöörata tähelepanu küsimustele nagu kohalik äh, energia tootmine, inimeste varustatus energiaga, need oleksid küsimused, mida oleks vaja olnud esitada, mis oleks olnud moodne ja ajakohane ja sama puudutab ka maksude teemat, äh, maksude äh, eest kõrvalehoidumist ja maksuparadiiside vastast võitlust, sellest ei piisa, mida te otsustasite. kui te teate, et need riigid, kes endiselt kes seni on olnud täiesti vastandlikel seisukohtadel, kui nad nüüd hakkavad natukene liigutama, siis sellest ei piisa, ei piisa sellest ja lõpetuseks palun lubage mul rääkida ka noorte tööpuudusest. Te ütlesite, et seadusandliku protsessi raames vähendatakse noorte tööpuudust. palun öelge seda oma äh, nõukogu kolleegidele, sest see, mida selles küsimuses tehakse, on täielik katastroof ja uuest miljardist ei piisa, meil on vähem, vaja vähemalt kahtekümmet ühte miljardit, aitäh. Va a intervenir ahora el colega Van der Stoep, que habla en nombre de los colegas no nüüd saab sõna härra Van der Stoep, kes räägib mitteühinenute nimel, kaks minutit, palun ja sellega oleme esimese kõnelejate vooruga lõpetanud, nii et härra van der Stubb, teil on sõna, palun. suur tänu! mina räägin mitteühinenute nimel. härra, härrad presidendid, härra komisjoni president rääkis nagu eelmisel nädalal ka äh, härra Schulz, et Euroopa kodanikud ei toeta lõimimisprotsessi, et see toetus on madalam kui kunagi varem. härra president ei, ei osanud selgitada, miks. mina võin teile öelda, miks. inimestel on kõrini kõik need probleemid, mis on Euroopa Liidus, probleemid, mis tulevad ida poolt, on seotud Euroopa Liiduga, inimestel on Euroopa Liidust kõrini põhjused on teada, see, inimestel on kõrini sellepärast, et eh, euro on nõrgestanud riike ja kümned tuhanded ametnikud eh, töötavad Brüsselis, eh, neid tuleb ikka juurde ja juurde, Hollandi välisminister temalt nõutakse, et ta ei tohi enne koju tagasi pöörduda Brüsselist, kus ta praegu on, kui äh, Euroopa Liidu ametnike arvu vähendatakse kahe tuhande üheksandal aastal, kahe tuhande kümnendal aastal ja ka tegelikult sellel aastal esitasin ma sellealase küsimuse kirjalikult, kuid komisjonilt pole siiamaani ma saanud äh, vastust. härra president, Hollandi välisminister äh, ütles, et kolm tuhat ametnikku Euroopa Liidus teenivad rohkem kui Hollandi välisminister. kui äh, teha neid võrdlusi, siis äh, äh, ja hakata veel lisama igasuguseid lisatasusid, siis on kümme tuhat inimest, kes teenivad rohkem kui kümme, rohkem kui välisminister välis, meie välisminister küsis nüüd komisjoni käest, kas te kinnitate seda, nii et palun vastake see küsimus on otseselt härra Barrosole suunatud. kas te võite meile öelda, kui paljud Euroopa Liidu ametnikud, kes töötavad Euroopa Liidu jaoks, teenivad aastas rohkem kui sada nelikümmend neli tuhat eurot, kaasa arvatud kõik need lisad, mida neile juurde makstakse? ja, ja kui palju nad nüüd juurde saavad veel, kuna nad ei maksa enam seda solidaarsusmaksu, mis oli viis koma viis protsenti Äh, nii et tõesti, andke mulle teada, palju neid inimesi on, mulle tundub, et probleem on palju suurem kui siiamaani arvatud ning ma arvan, et tavainimestel on õigus saada vastust. suur tänu, kallis kolleeg. ja nüüd saab sõna komisjoni president härra Barroso, siis saab sõna nõukogu president ja siis on meil ette nähtud veel üks kõnelejate voor, siis vastupidises järjekorras. nii et kõigepealt sõna härra Barrosole Äh, kõigepealt vastaksin nendele küsimustele, mis puudutasid siis päevakorda, neid teemasid, mida me arutasime ülemkogul. Äh, ja ma ei tahaks siis keskenduda teistele küsimustele, kuigi need võivad olla ka väga olulised, neile vastaksin siis kirjalikult. Need teemad, mida me siis täna arvut-, arutame, on maksustamine energeetika ja tööpuudus samuti. vastaksin väga lühidalt mõningatele kommentaaridele. Äh, proua Harms ja proua Zimmer äh, ütlesid, et meil on toimunud paradigma muutus. mina ei ole sellega nõus. ma ei ole nõus sellega, et et me oleme jätkusuutlikkuse hüljanud. me peame lihtsalt aru saama sellest, et et rahvusvahelisel energeetikamaastikul on toimunud mõned olulised muutused, mida me peame oma poliitikat kujutades arvesse võtma. tänane energiakaart ei ole sama, mis ta oli viis-seitse aastat tagasi. Euroopa Komisjon toetab kõiki Äh, neid ettepanekuid, mida me energiapoliitika ja kliimapoliitika vallas oleme teinud. me ei tohi loobuda äh, liidri rollist äh, võitluses kliimamuutustega. samas me peame aga vaatama, millised on need uued piirangud rahvusvahelisele konkurentsivõimele. USA on võtnud kasutusele näiteks kildagaasi uue energiaressursina ja see on väga oluliselt turge mõjutanud ja see on mõjutanud ka energiahinna vahesid. me Euroopas näeme ka, et finantskriisi tõttu on investeeringute tase langenud. Fukushima õnnetus samuti mõjutas väga oluliselt energiapoliitilisi valikuid mõningates liikmesriikides ning loomulikult mõjutab see ka neid samme, mida mõned riigid astuvad. ning lõpetuseks Eh, see välja kujundamata Euroopa ühisturg takistab meie konkurentsivõimet. Eh, konkreetsed sammud mõnede valitsuste poolt võivad viia hoopis turu killustumiseni ja mitte integratsioonini. sellised väljakutsed on väga tõsised ning eh, mina oma sõnavõtus ülemkogus rõhutasin, et me ei pea alla kandma, me peame üle, ühinema me peame välja äh, kujundama lõplikult energiaühisturu, parandama energiatõhusust ning mina toetasin seisukohta, et kui USA-s on kildagaasi revolutsioon, siis meil siin Euroopas oleks vaja energiatõhususe revolutsiooni. Äh, ma arvan, et see muudaks meid äh, konkurentsivõimeliseks ja see on täiesti kooskõlas meie jätkusuutlikkuse tegevuskavaga samuti taastuvenergia küsimuses me peame rahvusvahelisel areenil kõnelema ühel häälel, see oli minu ettepanek. ma tervitan seda, et ülemkogu tunnistas, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta äh, poliitikaraamistik äh, mõjutab oluliselt energeetikasektorisse tehtud investeeringuid ning äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis äh, vaatame siis läbi, millised on need val-, valikud, mis meil energiapoliitika vallas sees seisavad. ja igasugused suunised selles vallas on igati teretulnud. praegu arutame me seda, milline saaks olla poliitiline raamistik ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning kui me räägime näiteks tööstussektori esindajatega nendest valikutest ja muide, nemad on just need, kes etteennustatavust nõuavad, siis me oleme tõesti näinud, et see teema on väga oluline ja kuidas me saaksime tõesti kasutada kõiki neid eh, ressursse ja tagada varustuskindluse ja samuti konkurentsivõime nüüd veel mõne eh, lühidalt Gilda gaasist. nagu te teate, liikmesriigid langetavad otsuseid oma energiakombinatsiooni kohta, sealhulgas ka võimaliku kildagaasi kasutamist. ja see põhimõte pole kuhugi kadunud. samas leiame me, et liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et nende tegevus on kooskõlas Euroopas kehtivate nõuetega, sealhulgas ka nõuetega, mis puudutavad keskkonda ja inimeste tervishoidu. komisjon tahab hoolitseda selle eest, et mängureeglid on kõigile selged ja, ja ühesed ja samas tahame äh, tagada ka vajalikud kaitsemeetmed ja investeeringuteks sobiva keskkonna Äh, komisjon äh, on kokku panemas raamistikku, mis võimaldaks siis äh, turvagaasi, kildagaasi turvalist kasutamist Euroopas. me vaatame läbi kõiki valikuvõimalusi, see on selle ettevõtmise osaks. me peame konsultatsioone sidusrühmade esindajatega, liikmesriikidega, tööstusettevõtetega, kodanike ühiskondadega. niisiis, selles küsimuses tahtsin teile selle info edastada niisiis, ähm, nii palju kui mina aru saan, meie suund ei ole muutunud. vähemalt nii, selline mulje jäi mulle ülemkogult ja mina ju ka osalesin seal nendes aruteludes, aga mulle tundub, et me panime võib-olla natukene rohkem rõhku konkurentsivõimele. aga me ei tohiks või vähemalt mina ei näe, et rõhuasetus konkurentsivõimele, arvestades praegust survet, mille all me oleme, kuidagi äh, vähendab meie pühendumust jätkusuutlikkusele aga me peame arvestama selle uue survega, mis tuleb, tuleneb muutunud äh, olukorrast äh, maailmas. ma vastaksin ülejäänud äh, küsimustele üsna üldiselt, enamik neist olid niikuinii adresseeritud härra Van Rompuyle, aga ma tahan öelda, et härra Rangel sai minust tõenäoliselt õigesti aru. ma ei teinud ette panekut harmoniseerida maksusüsteeme Euroopas. see on võimal-, võimatu ja tõenäoliselt ka mitte soovitav. me võime Euroopa süsteemi võrrelda erinevate maksusüsteemidega, aga kui me räägime maksudest kõrvalehoidmisest, siis selle probleemi vastu võitlemiseks meil on vale, vaja vahendeid Euroopa äh, tasandil ja meil on vaja ka meetmeid võitlemaks agressiivse maksude ajatamisega Paul Rangel äh, äh, ütles, et me ei tohiks äh, siin minna täieliku ühtlustamise teed, sest see toob kaasa ka probleeme. ning mis puudutab nüüd näiteks Euroopa vaesemaid piirkondi, siis komisjon oma poliitikat välja kujundades on arvestanud sellega. meil on olemas konkreetsed riigiabi eeskirjad nende piirkondade jaoks nii et, et me tegelikult kasutame ka positiivset diskrimineerimist. me pakume teatud finantsstiimuleid kõige kehvemas olukorras olevatele riikidele, regioonidele. Eh, sellepärast, et see on ju ka õigluse ja võrdsuse küsimus tahaksin juhtida ka tähelepanu mõnele asjale, millest kõneles härra Van Rompuy ja samuti härra Svoboda, noorte tööpuudus olgem selles äh, küsimuses väga ausad ja avameelsed. meil on selles valdkonnas viimasel ajal olnud väga palju algatusi ja ma tõesti tervitan neid algatusi, mõned nendest on väga head. on väga hea, et äh, valitsused, mis enne eriti ei hoolinud noorte tööpuudusest, nüüd tegelevad aktiivselt selle probleemiga ning nad ei anna ainult poliitilisi lubadusi, vaid kasutavad ära ka ekspertide teadmisi probleemide lahendamiseks. näiteks Saksamaal on väga suured oskusteadmised aktiivse tööturupoliitika vallas. ja minu arvates on täiesti tervitatav ja ma tahaksin avaldada tunnustust kõigile nendele liikmesriikide valitsustele, kes eh, rohkem ja rohkem sellele valdkonnale keskenduvad, kes teevad ka valitsustevahelist koostööd selleks, et aidata neid riike, kes on kehvemas olukorras. aga see kõik ei tohiks äh, Äh, ohustada äh, ühenduse tasandi lähenemist. ma tooksin siin ühe näite. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tegi komisjon ettepaneku äh, sotsiaalfondi määruses, et meil on vaja poliitikapõhiseid tagatisi, millel on, et meil oleks sellised täiendavad finantsvahendid. see ettepanek lükati nõukogu poolt tagasi sellepärast et neli liikmesriiki, Saksamaa, Taani, Rootsi ja Ühendkuningriik olid selle vastu. Nad lükkasid selle ettepaneku tagasi. ja nüüd see idee, see nõndanimetatud New Deal on sisult väga sarnane tollasele ettepanekule, jällegi võtta kasutusele need tagat-, kasutada Euroopa rahastamisvahendeid äh, tagatistena, aga kas ei oleks olnud parem, kui me oleksime selle plaani juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal heaks kiitnud ma tahaksin olla väga auva äh,, avameelne äh,. igasugused algatused äh,, kui vale, sel ajal, kui vanad algatused on ellu rakendamata, ei ole midagi väärt. Euroopa Komisjon igatahes tahab nõuda, et rakendatakse ellu need otsused, mis on juba langetatud, nagu näiteks noorsootagatis liikmesriigid võtsid äh, selle ettepaneku vastu väga, väga lühikese aja jooksul ja seda ettepanekut toetas ka väga tugevalt Euroopa Parlament, niisiis rakendagem ellu seda, mida me oleme otsustanud, suhtugem asjadesse tõsiselt. see on küsimus, mis on otseselt seotud Euroopa Liidu usaldusväärsusega. väga tihti me langetame otsuseid, aga äh, nende otsuste ellurakendamine venib ning lõpptulemusena kodanikud lihtsalt ei näegi, kuidas need otsused on ellu rakendunud. ma arvan, et äh, Eh, selles mõttes oli ülemkogu edasiminek, ma arvan, et eh, õige meeleolu on olemas ja nüüd me, üksmeel on olemas ja nüüd me peame kasutama seda selleks, et langetada neid eh, olulisi otsuseid, mis on vajalikud majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, aitäh! suur tänu ja nüüd nõukogu president härra Van Rompuy selleks, et ta saaks vastata sellele, mida siin öeldi. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid, me panime päevakorda kaks teemat, äh, energia ja maksud, mis on teemad, kus äh, riikide pädevus on äärmiselt oluline. energeetika ehk nii-öelda energiavalikud on riikide pädevuses ja maksude osas kehtib reegel enamustel, sest enamusel juhtudest, et vaja on äh, häälteenamust või siis isegi ühehäälsust, nii et äh, meil on suuri probleeme, kui me nendest, neid teemasid arutame, sellepärast et äh, pädevused on enamikul juhtudel liikmesriikide tasandil. aga me oleme samal ajal tõesti teadlikud sellest, et me ei saa lahendada äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise probleeme. me ei saa lahendada erinevusi eh, liikmesriikide vahel, mis puudutavad eh, energeetikat, hindu, varustuskindlust ainult eh, siseriiklikul tasandil. nii et me oleme täiesti teadlikud sellest, kui oluline on Euroopa Liidu tasand, aga samal ajal pädevuste jaotus on suureks äh, Äh, takistuseks. sellest on vaja, äh, äh, seda on vaja arvesse võtta. see on esimene märkus ja teine märkus, hoolimata sellest, et paljud teist rõhutasid, et vaja on rohkem tegutseda Euroopa Liidu tasandil, tuleb endale aru anda sellest ja ma tean, et te teate seda, et isegi enne finantskriisi oli Euroopa Liidu liikmesriikide vahel väga palju erinevusi. ma räägin siin nüüd äh, maksupettusest ja maksudest kõrvalehoidumisest. kui ma näen äh, vastavaid näitajaid, kui ma näen para-, leelse turu mahtu, musta turu mahtu, siis äh, riikidevahelised erinevused on väga suured ning me võime Euroopa Liidu tasandil võidelda selle vastu, aga see ei tähenda seda, et riikide tasandil võiks võtta paljugi, väga palju tõhusamaid meetmeid ja mõnede riikide puhul võiksid tulemused olla tõesti vägagi märkimisväärsed. isegi kui me oleme teadlikud äh, Euroopa Liidu tasemel tegutsemise olulisusest, peab äh, teadlikkus äh, liikmesriigi tasandil olema veelgi suurem. mis puudutab noorte tööpuudust, siis ammu enne finantskriisi oli ka selles osas riikide vahel väga palju erinevusi ka selles valdkonnas võib äh, riigi tasandil tegutsemine anda taga, häid tagajärgi. vaja on rõhutada äh, ka seda, et vaja on riikide tasandil tegutseda. ma ei taha siin nüüd jätta muljet, et äh, Euroopa Liidu tasandil ei saa me teha midagi või saame teha ainult väga väheseid, vähe ära. aga ma tahaksin rõhutada seda, et vaja on tegutseda kõigil tasanditel Äh, kolmas märkus, ma olen rahul sellest, et me rääkisime maksupettustest ja maksudest kõrvalehoidumisest ja mõned teist on seda teemat tõstatanud juba aastaid. aga ma konstateerin, et niipea, kui me panime selle ülemkogu päevakorda, äh, muutus arutelu intensiivsemaks. nii et äh, meil on nüüd tegemist sellega, et äh, arutelu intensiivsus on jõudnud uuele tasandile ja see oligi meie eesmärgiks, kui me selle panime ülemkogu päevakorda. see inspireeris äh, rahandusministreid äh, olema intensiivik- no, <laughs> in,, tegema uusi algatusi ja see inspireeris ka teisi. mõned kuud on Äh, tagasi öeldi, et, et äh, komisjon tuleb juunikuus välja äh, uue äh,, uue dokumendiga, mis puudutab äh, äh, kõiki sissetulekuid äh,. see on täiesti uus lähenemine. seni on tegeldud äh, tulumaksuga ja ja tõepoolest, meil on viie rahandusministri algatus, mis on võimaldanud meil edasi liikuda, aga me, meie eesmärgiks oleks, et seda ei äh, blokeeriks mõni, mõned riigid, vaid et tegemist oleks tõesti Euroopa tasandi kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa äh, liikmesriigi algatusega ja juba juunis tuleb komisjon välja oma dokumendiga. me lõpuks ometi oleme saanud mandaadi pärast seda, kui meil on olnud aastaid kestnud läbirääkimised ning äh, B punktides, äh, punktis kümme mm, lõppjärelduses on, ma tsiteerin, et võttes arvesse seda, mis on eelnenud ning võttes arvesse läb-, äh, läbi vaadatud direktiivi, nõuab ülemkogu, et äh, et äh, dokument võetaks vastu juba enne aasta lõppu. loomulikult äh, on siin seos, aga nõukogu võib edasi liikuda, mis puudutab sissetulekute maksustamist selleks, et me jõuaks tööga lõpule enne aasta lõppu. punkt B oli asi, mida väga põhjalikult arutati ja see läheb tegelikult äh, palju kaugemale, kui äh, enamus äh, kahtlustabki. ja ka see on asi, kus aastaid on olnud seisak ja nüüd oleme jõudnud läbimurdeni. me, osa teist rääkisid ka ettepanekutest, mis puudutasid mitte finantsteabe avalikustamise direktiivi ja mitmekesisuse äh, Äh, avalikustamise direktiivi ja see puudutas seda, et vaja on tagada äh, suurte hargmaiste ettevõtete puhul äh, riigipõhine aruandlus ja pankade puhul oleme jõudnud juba väga palju kaugemale tänu see kre, krediidinõuete ei, tänu kapitalinõuete direkti-, neljandale direktiivile äh, nii et ja kolmepoolsetel läbirääkimistel on äh, jõutud äh, edasi ka aruandluse äh, direktiiviga ja ning kui kaasseadusloojad jõuavad selleni, et neil õnnestub teha muudatusi, mis lähevad äh, veelgi kaugemale, edendavad äh, läbipaistvust veelgi rohkem, siis ei takista neid mitte miski seda tegemast. ning mis puudutab maksuparadiise, siis ma tahaks siin, siin äh, tsiteerida ainult, ühesõnaga ma viitaksin ainult Briti peaministri avaldusele, kes mõni nädal tagasi teatas äh, et äh, Ühendkuningriigi krooni ülemeremaade territooriumide äh, puhul suurendatakse läbipaistvust äh, ja ka see on kindlasti samm õiges suunas. ja kõigis nendes valdkondades ei ole meil õnnestunud mitte ainult edusamme teha, vaid ka läbimurdeid saavutada ja mis puudutab äh, automaatset teabevahetust ja selle laiendamist äh, kõikvõimalikele äh, sissetulekuallikatele, siis ma arvan, et me oleme tõesti jõudmas väga kaugele, mis puudutab maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust. loomulikult ähm, on vaja ka ähm, ellu viia, aga see, me ei saa samal ajal võtta vastu otsuseid ja neid ka ellu viia, et ärge meid ka üle hinnake ma arvan, et te jätkate meie tegevuse kontrollimist, te ja regulaarselt tahame teile an-, aru anda tehtud edusammudest, see oli siis punktis üksteist, kus nõukogu kohustas andma aru kõigis nendes küsimustes tehtud elu and-, edusammudest äh, äh, detsembrikuus, nii et äh, see komisjoni president rääkis väga palju energeetikast, ma ei tahaks sellest ise väga palju rääkida, ma tahaksin lihtsalt öelda, et kui öeldakse, et Euroopa ühendamise rahastu, et seal on liiga vähe raha, ainult viis miljardit, äh, raha võiks muidugi alati rohkem olla. kuus miljardit, mis olid ette nähtud noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks, sellest ei piisa, aga alustagem sellest, et me võtaks vastu Euroopa Liidu eelarve ma ei ütle, kellest see sõltub, ma ütlen, et meie, meie peame kokku leppima eh, mitmeaastases finantsraamistikus. siis oleks meil vähemalt see viis vähemalt see viis miljardit Euroopa ühendamise rahastule ja kuus miljardit noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks. kui me seda ei tee, siis meil ei ole mitte midagi, nii et tehkem kõik selleks, et meil oleks võimalik vastu võtta mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ning mis puudutab noori, siis äh, nagu ka komisjoni president on mul hea meel, et meil on uued algatused, me oleme juba teinud tööd äh, ülemkogu tasandil, aga me ei ole teinud piisavalt tööd, me keskendusime teistele ülesannetele, milles äh, meil on õnnestunud äh, saavutada äh, teatav edu, meil on õnnestunud Eurotsooni finantsstabiilsust parandada, keegi ei räägi enam Eurotsooni lõpust, aga meil on nüüd vaja rohkem teha selleks, et võidelda majanduskriisi vastu ja võidelda tööpuuduse ja eelkõige noorte tööpuuduse vastu, nii et juunis me siis teeme seda, mida me saame teha Euroopa Liidu tasandil tuleb vaadata üle, mida saab teha liikmesriikide tasandil, paljud valitsused on lubanud äh, sellega tegeleda ja me vaatame ka seda, mida saavad teha sotsiaalpartnerid, sest ka neil on oma vastutus. me oleme uhked äh, oma sotsiaalse kooskõlastamise süsteemi üle, aga kriisiaegadel peab ka sotsiaalpartnerite süsteem olema produktiivne ja oma kontaktidelt ootan ma seda, et nemad ka oma panuse annaks tegemist on üldise mobiliseeritusega kõigil tasanditel, mis puudutab kõiki partnereid ja mille eesmärgiks on võidelda noorte tööpuuduse vastu, nii et ma loodan, et juunis, kui me oleme siin selleks, et anda aru juunikuisest ülemkogu kohtumisest, siis meil ei õnnestu teile näidata mitte üksnes seda poliitilist tahet ja selle olemasolu, vaid meil on võimalik teile rääkida ka konkreetsetest edusammudest, mis puudutavad noorte tööpuuduse vastast võitlust, aitäh! Presidente, vamos a entrar entonces en el turno final final de esta sesión. suur tänu, nüüd läheme viimase kõnelejate vooru juurde. meie esimeste konverentsil aeg on otsas, teil kõigil on üks minut, nii et palun pidage kõneajast kinni. sest muidu härra Barroso ja härra Van Rompuy ei saagi enam vastata. härra Van der Stubb, palun. suur tänu, härra president, mind ei üllata see, et härra Barroso pole valmis minu küsimusele Euroopa Liidu ametnike palga kohta vastama, see on täiesti tavaline iga kord, kui talle ei meeldi küsimus. siis ta lihtsalt ei vasta. Euroopa Liidu ametnike maksustamine kuulub päevakorrapunkti maksudest kõrvalehoidmine alla, maksuparadiiside alla Teil on võimalus meile selgitada, millised need palgad on, te võite lihtsalt kaitsta ja öelda mulle, kui palju teenivad äh, Euroopa Liidu ametnikest rohkem kui minu peaminister. ma olen teile juba kolm korda selle küsimuse esitanud ja ma ei saa mitte mingit vastust, sellepärast et te kardate. Te kardate kodanikke, te kardate kodanikke, kes nende numbritega järgmisel aastal kavatsevad äh, kogu sellele jõugule kätte maksta meil on puudu läbipaistvusest, kuid läbipaistvus kuulub demokraatia hulka ja mitte sellise demokraatia mängu juurde, nagu meil siin Euroopas praegusel hetkel on. suur tänu, härra Sim-, proua Zimmer, teil on üks minut. jah, isegi kui arvamused on erinevad, peaksime siiski valima sõnu. ka mina protesteerin, mina otse loomulikult paradigma vahetuse osas teiega nõus ei ole. kunagise Saksamaa Demokraatliku Vabariigi kodanikuna olen õppinud, et tuleb lugeda ka ridade vahelt ja et äh, definitsioonid tihti sõltuvad raamistikult ja kui me räägime kuludest ja energia säästmisest, siis äh, ei ole praegusel hetkel juttu sellest, et me ühiskonna kulusid vähendame ja et meil tuleb energia äh, puhul üle minna alternatiivsetele energiatele me räägime siin konkurentsivõimest, nii et need inimesed, kelle poole me pöörduma peaksime, nende puhul me ei saa rääkida kulude säästmisest. ja veel üks poolik lause noorte tööpuuduse kohta. isegi kui tõesti on niimoodi, et liikmesriikidel peaksid olema omad algatused, arvan mina, et on tähtis, et Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonid oma lubaduste puhul jääksid selle juurde, et noorte töökohtade tagatise puhul need summad, mis on lubatud, et need summad vähemalt konkreetselt ja käegakatsutavalt oleksid olemas ja et siin ei oleks mingit lehmakauplemist ja et lõpptulemuseks mitte midagi pole. Eh, suur tänu ja nüüd üks minut ja härra Vlasovitš, palun. aitäh. Euroopa Liidu juhid on tõstnud energiahindu äh, Nad on nüüd tõstatanud ka energiateema, rääkinud, kui oluline see on konkurentsivõimele ja tööhõivele väga oluline on see, et energia oleks odavam. odavam, kui ta on praegu, sellepärast et praegu energiahinnad kaks korda kõrgemad kui USA-s. kahjuks kannatab Euroopa majandus meie süsinikdioksiidi heitmetega võitlemise poliitika läbi ja see takistab tööstuse arengut Euroopa Liit peab tagama varustuskindluse ettevõtetele ja majapidamistele, energia peab olema taskukohase hinnaga kui need järeldused ka tegeli-, el, tegelikult ellu rakendatakse, siis on endiselt veel kliimapoliitika, mis on olulisemal kohal kui tööstuspoliitika. tegelikult saavutame vastupidise soovitule, me muudame energia veelgi kallimaks, tööstuse vähe konkurentsivõimelisemaks ning suurendame oma majapidamiste äh, kulukoormat aitäh! siin saalis on hea see, et tõlkidel ei ole võimalik vajutada nuppu rääkige aeglasemalt, kui keegi väga kiiresti räägib. härra Kälenan. aitäh kõigepealt räägin energeetikast ja tahaksin öelda, et äh, proua Zimmeril ja Harmsil on tõesti õigus ja paradigma on muutunud, sellepärast et minu arvates oleks täiesti võimatu, äh, et majandus saaks taastuda, kui meil on energiahinnad kaks korda kõrgemad kui ülejäänud arenenud riikides. Äh, kui me just ei taha tagasi minna koobastesse ja puuonnidesse nüüd maksude küsimustes, kui me tahame Euroopa Liidu majandust põlvili viia, siis jah, ühed, ühtlustagem oma maksumäärad. kui me tahame olla jälle konkurentsivõimelisemad, siis tugev konkurent, maksukonkurents on ainuke viis, kuidas edasi minna. vaadake, mis toimub nendes maailma riikides, kus majandus kasvab, kus majandus on edukas. seal on maksumäärad äh, kõige madalamad. nii et, et Äh, vaada, läheneme asjale praktiliselt, kuidas saavutada majanduse taastamine ja mitte äh, äh, lihtsalt edendada mõningate inimeste isiklikke soove. aitäh! aitäh, härra Kälenen! ja järgmisena proua Harms, üheks minutiks, palun jetzt als äh, Vertreter der Höhlenmenschenfraktion hier das Wort. ma võtan siin nüüd Koopa inimeste fraktsiooni esindajana sõna. mul, ma tahaksin ainult ühe nõudmisega esineda selle arutelu osas. mulle meeldiks saada ülevaade praegustest äh, tööstusvoolu hindadest Euroopas. millised äh, ettevõtted väidetavalt lähevad äh, lähe-, lähevad äh, pankrotti meie energiahindade tõttu. meil on äh, nii palju erandeid energia, energeetikas. me oleme igasuguseid äh, sertifikaate tasuta jaganud, me upume nendesse ja me oleme hoolitsenud selle eest, et, et heitkogustega kauplemine ei toimi. nii et kus see energiamahuka tööstuse, äh, kust need energiamahuka tööstuse kannatused Euroopa Liidu kliimapoliitika all üldse tulevad? ja komisjonis praegu Äh, volinik Oettingeri juhtimisel organiseeritakse kliimapoliitika hävingut. minu meelest on tegemist äh, sajandi skandaaliga, sellepärast et äh, sellega seatakse küsimärgi alla aastakümnete pikk, mm, aastakümneid tehtud töö. palun andke meile vastavad andmed, siis me võime oma arutelus tugineda teistel, teisele alusele. aitäh, kaks pool minutit, proua Pauls aitäh, president Van Rompuy, te ütlesite, et parlament on juhtinud teie tähelepanu maksudest kõrvalehiilimisele ja maksupettustele sellest ajast saadik, kui mina koostasin kahesaja, kahe tuhande kaheksandal aastal oma raporti. muide, hoiuste maksustamise teemal oleme me ka umbes samast ajast kõnelenud. samas Pittsburghi tippkohtumisel kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Liidu poole pealt midagi ei tehtud ja kogu surve on tulnud USA-st Äh, äh, liikmesriigid edastavad USA-le infot, mida meil endil ei ole. pärast Dodd-Franki seaduse vastuvõtmist USA-s me oleme vastu võtnud äh, riigipõhised aruandekohustused ja ma tean, kuidas me sellega kapitalinõuete direktiivi number neli sisse surusime, mina ise olin seal osaline. aga me ei tea täpselt, mis toimub Euroopas, kuidas kasumeid jagatakse ja maksustatakse niisiis riigipõhine aruandekohustus suurte riikide, suurte kontsentratsioonide poolt oleks vägagi teretulnud. on kahju, et äh, äh, nüüd, kus meil aruandmata kohustuse ja läbipaistvuse direktiiv on vastu võetud, see hääletus on endiselt toimumata nõukogu, nõukogus, nõukogu on vastu äh, ka riigipõhise aruandluse põhimõttele. meil on siin praegu Kaarul triljon eurot ja väga paljud suurettevõtted maksavad väga vähe makse Euroopa Liidus, samas kui nad siin väga palju teenivad. on aeg ometigi selgus majja saada, mis toimub. kui ettevõte ei maksa makse, siis ta konkureerib ebaausalt kohalike ettevõtetega, kes makse maksavad. kas on analüüsitud, kuivõrd lämmatavalt see mõjub Euroopa ettevõtete, väikeettevõtete majanduskasvule? väide, et seda võiks taluda tulumaksu ja töökohtade nimel, mis muidu kaoks, on täiesti vale. see on lihtsalt äh, petmine. me teame, et äh, arenguriike ekspluateeritakse ja nüüd hakkab meile kohale jõudma, et võib-olla igat riiki, iga maksumaksjat ekspluateeritakse. volinik Barnier ütleb, et ta tahab eh, midagi kiiresti ära teha ja ma kuulan seda, mida teie ütlesite ja, ja loodan, et te kinnitate, et ei hakka siin mingit viivitustaktikat rakendama või ei hakka parlamendilt mingeid vastuteeneid nõudma, sellepärast et tegemist ei ole küsimusega, kus oleks vaja ühehäälsust, tegemist on kaasotsustamise alla kuuluva teemaga kahju, et me ei saa enam eh, aruandekohustuse ja läbipaistvuse äh, Äh, direktiivi muuta. nii et, et me peame nüüd äh, finantsaruandlus äh, peatüki panema sellesse direktiivi, mis ei ole finantsaruandlusega seotud, aga ma taha, tahaksin küll, et see peatükk oleks aruandekohustuslikkuse ja, ja läbipaistvuse direktiivi ja juba, ja et see juhtuks veel minu mandaadi ajal, sest muidu oleme me andnud jällegi ainult valesid lubadusi, aitäh, proua Pauls ja nüüd äh, kolmeks pooleks minutiks proua Kleeva Kekuš. Äh, suur aitäh! enamik Euroopa äh, kodanike jaoks on maksu maksmine midagi väga lihtne, maksud võetakse maha nende ostude pealt ja iga kord aastas tuleb täita tulumaksudeklaratsioon Äh, enamike kodanike jaoks sellega lugu ka lõpeb, aga on kaks kategooriat, äh, kelle jaoks on lugu teistsugune, kõige, kõige rikkamad ja siis veel hargmaised ettevõtted. Euroopa kaotab raha ja lubab reeglite kuritarvitamist maksudest kõrvalehiilimise taktika viib selleni, et iga aasta läheb kaduma üks triljon eurot, see on rohkem kui liikmesriigid kasutavad oma seitsmeaastaseks finantsraamistikuks ja rohkem, kui me kasutame oma tervishoiuks. möödunud nädal me kõnelesime sellest täiskogul, me arutasime minu raportit maksupattuste ja maksudest kõrvalehiilimise teemal ja maksudest hoidumise teemal ja äh, seal on kolm ettepanekut, härra Barroso, ma väga palun, et te loeksite need läbi, meil on äh, konkreetsed meetmed välja pakutud selle probleemiga võitlemiseks. meil ei ole vaja äh, juriidiliselt mittesiduvaid soovitusi ja kavasid. meil on vaja konkreetseid ühtlus, meil on vaja konkreetset ühtlustatud strateegiat, millel on üks väga oluline eesmärk, mida teie oma lõppsõnas ei maininud, me peame poole võrra vähendama kogumata jäänud maksude hulka aastaks kaks tuhat kakskümmend. niisiis, härra Barroso, mida me võime komisjonilt eelseisvatel nädalatel, kuudel oodata, mida aasta lõpuks oodata? nõukogu, nõukogu on vähem ambitsioonikas kui komisjon ja komisjon omakonda vähem ambitsioonikas kui parlament ja äh, siiani ei ole nad suutnud oma tõnu tegudeks teha. ma tahaksin teada, kas te tõesti kavatsete astuda sammu edasi ka möödunud aastastest soovitustest? möödunud aasta lõpul oli komisjoni lähenemine väga pragmaatiline. komisjon ei läinud piisavalt kaugele, aga parlament läks, nii et, et ma tahaksin teada, kas komisjon kavatseb uurida meie ettepanekuid süviti ja kas me võime teilt äh, oodata veel midagi enamat ja mitte lihtsalt liiga tehnilist tegevuskava? pärast äh, aastate pikkumis, pikkust vaikimist maksupoliitika teemal on minu arvates hea, et me sellest lõpuks ometigi räägime. aga nendes järeldustes, mis avaldati, ei räägitud midagi äh, õigusaktide blokeerimisest, pettustest minu arvates on äh, minu äh, üks kõige olulisem samm möödunud aastal see, mida me tegime käibemaksupettustega. me tegelesime selle teemaga väga tõhusalt äh, ning ma olin väga üllatunud, et ei ole sellega, teie sellega samamoodi pole tegelenud ja mis puudutab näiteks hoiuste maksustamist, siis oleks väga tore, kui me selle direktiiviga aasta lõpuks ühele poole saime, saaksime härra Van Rompuy, miks te ei tahtnud astuda sammu võitlusest maksuparadiisidega? meie oleme koostanud maksuparadiisi definitsiooni oleme rääkinud ka sellest, et tuleks koostada maksuparadiisile must nimekiri, aga nõukogu järeldustes ei ole selle kohta sõnagi, aitäh. Por cuatro minutos es la de la señora Sartori. proua Sartori saab neljaks minutiks sõna. aitäh. Euroopa Rahvapartei tervitab samuti Euroopa Ülemkogu järeldusi, mis puudutavad energeetikat, sest tegemist on väga paikapidavate poliitiliste soovitustega. me peame jääma ambitsioonikaks oma kliimaeesmärkide puhul, aga me peame tagama ka hindade kokkusobivuse, me peame taba, tagama selle, et äh, hinnad on taskukohased nii öö, äh, majapidamistele kui tööstusettevõtetele. Euroopas on vaja me oleme pidevalt kuulnud seda, et äh, energiahinnad jäävad väga kõrgeks ka tulevikus ja raske on saavutada selliseid hindu nagu ühend-, Ameerika Ühendriikides ja mujal see, mida me peame tegema, on see, et me üritame piirata äh, neid erinevusi, sest see on äh, tööstuse jaoks äärmiselt oluline, meie konkurentsivõime jaoks. sest muidu me kaotame, kaotavad äh, meie suurettevõtted, kaob ka VKE-de konkurentsivõime ja me ei suuda enam oma kodanikke toetada. me peame energia siseturu lõplik-, lõpule viima, me peame toetama energiataristut, see on äärmiselt oluline Euroopa tuleviku jaoks, see puudutab nii ähm, võrkude ühendamist kui riigi siseseid infras-, taristut. me ei ole päris äh, rahul äh, ülemkogu järeldustega, mis puudutab, mis puudutavad äh, selleks antavaid vahendeid, aga ma loodan, et need rahalised võimalused tekivad, mis äh, puudutavad äh, projektidele antavat toetust, mis puudutavad äh, Euroopa Investeerimispanga toetust, see võimaldaks meil üles ehitada vajaliku taristu, Euroopa üksi ei saa ülemaailmset kliima struktu-, kliimaolukorda muuta, aastal kaks tuhat 2000 kaksteist vastutasime üheteist protsendi äh, heitmete eest USA-s äh, heitmed, heitkogused vähenevad äh, Euroopas samuti, aga ülejäänud maailmas mitte, sest seal ei teostata nii aktiivset kontrolli. me peame tegelema kliimapoliitikaga, me peame teadlikud olema aga ka sellest, et meie, et me peame hoolitsema selle eest, et meie tööstus jääks konkurentsivõimeliseks, et meie töötajatel oleks töökohti ning sellega seoses me tervitame äh, seda, et äh, räägiti energeetika ja kliimapoliitikast, äh, peeti silmas äh, eesmärgina aastat kaks tuhat kolmkümmend. ülemkogu nõudis konkreetsemaid eesmärke energeetika ja kliimapoliitika vallas. me peame ütlema ka, ka aga, aga ka, et järeldusi on võimalik teha alles siis, kui me oleme näinud, mida aastal kaks tuhat viisteist äh, kliimakonverentsil äh, ära otsustatakse. meil on vaja pakkuda Euroopa tööstusettevõtetele võimalusi töötada välja uusi tõhusaid ja jätkusuutlikke tehnoloogiaid, sellised poliitikad peavad aga hoolitsema ka selle eest, et luuakse töökohti, et me oleks vähem sõltuvad energia impordist ja et meil õnnestuks anda oluline panus kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. me peame või kõrvaldama praeguste instrumentide nõrgad kohad, me peame sellise energeetika ja tööstuspoliitika saama, mis näeb välja teistsugune, meil on vaja selliseid äh, mehhanisme, mis äh, üksteist toetavad, äh, lõpp, lõpetuseks tahaks öelda, et meil on hea meel äh, nõukogu järelduste üle, mis puudutavad energiaallikate mitmekesistamist ja äh, energiatootmist oma tarbeks ning äh, uuenevate energiaallikate kasutamist. energiaallikate valik on liikmesriikide pädevuses, komisjon Neile oleks vaja rõhutada, et liikmesriike ei tohiks takistada valima erinevaid äh, energiaallikaid, kui nende energiaallikate kasutamine tähendab seda, et äh, nende mõjud kliimale on mõistlikud. kaks tuhat viisteist, kui me näeme, mis suunas rong läheb, siis äh, me näeme, et vaja on vähese süsinikuheitmega tehnoloogiaid äh, selleks, et meil õnnestuks äh, kõrvale jätta fossiilsed äh, energiaallikad ja et meil õnnestuks üht-teist ära teha energeetika, eelkõige elektri tootmise valdkonnas. suur tänu! suur tänu kõigile, kes nii pikalt vastu pidasid, eriline tänu härra Barrosole ja härra Van Rompuyle suur tänu sõbralikkuse ja avatud sõnade eest. ma tahan teile mõlemale ka meenutada ühte kõnekäändu, mida minu kodupiirkonnas öeldakse, et tagasihoidlikkus äh, on küll väärikas, aga tagasihoidlikkus ilma auahnuseta ei vii ka kuhugile Äh, suur tänu, et tulite siia ja loodan, et äh, ka meie tulevane koostöö on edukas. Äh, koosolek on lõppenud.